taotluse härra Georgios Kritsuse ja härra Stelios Georgiou äh, immuniteedi äh, äh, eemaldamiseks esitanud seoses kriminaalmenetlusega. Äh, Poola vastutavad ametivõimud on esitanud sama taotluse seoses härra äh, Robert Ivaševitšiga ja äh, härra Tšoslav Tsikerskiga esitanud ja need taotlused esitatakse ja edastatakse äh, õiguskomisjonile.